Dear colleague, please, uh, we have to begin our head kolleegid, me peame alustama hääletusega. palun. sul funzionamento vedremo al. palun kontrollige, kas teie hääletusmasinad töötavad nii, kas kõik on äh, nüüd äh, valmis? Läheme edasi hääletustega. nõukogu ja komisjoni soovitus seoses EL-i Moldova assotsieerimislepingu üle peetavate läbirääkimistega raportööriks on äh, härra Watson. ja on suureks auks, et te meie seas veebite, härra Watson. ning me võime alustada muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Läheme edasi kahekümne seitsmenda juurde. suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend kaheksa on, läheme edasi kolmekümnenda juurde, sellepärast et eelmine võeti vastu, poolt kolmkümmend, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend ka-, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kontrollime elektrooniliselt kolmekümne kolmandat. hääletus on alanud. hästi, suleme hääletuse. kolmkümmend neli poolt, viisteist vastu heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud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 viiskümmend kaks äh, hääletajat, äh, lõpetame hääletuse, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend neli vastu, heaks kiidetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi neljakümne neljanda muudatusettepaneku juurde. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd peame hääletama kolmekümne seitsmendat eh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kontrollime neljakümne kuuendat neljakümne kuues elektrooniline kontroll. non so cosa fare, li metto. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kuus vastu, heaks kiidetud, nelikümmend seitse. ei, nelikümmend üheksa, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neljas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, läheme edasi viienda kompromissi juurde, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss seitse, poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek äh, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kuuskümmend kaheksa, vabandust, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, ei ole tulemustes kindel, seitsekümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend üheksa vastu. heaks kiidetud. aga tundub, et üks rahvaparteist on rohkem hääletanud. kontrollime veel. kontrollime veel, seitsekümmend üheksa endiselt elektrooniline hääletus. sulame hääletuse. heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend seitse vastu. kaheksakümmend on tagasi võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend viis langeb ära, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tundub heaks kiidetud. aga te tundub, ei ole nõus, nii et kontrollime üle siis, kaheksakümmend seitse. meil on piisavalt aega, nii et alustame hääletusega. kaheksakümmend seitse hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend langeb ära, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üheksateist, kaheksateist, vabandust, eh, poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. kontrollime üle, kaheksateist. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, napilt heaks kiidetud, üheksateist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud äh,, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, äh, heaks kiidetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, ütleksin, et heaks kiidetud. kas tahate kontrollida? hästi, hääletus on alanud. kolmteist. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kuuskümmend kuus vastu, heaks kiidetud, neliteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja seega siis hääletaksime koos plokina ei hästi,. hästi-hästi, ma kuulsin ei, aga hääletame plokina ühest kuni kuuendani. poolt, vastu. kõik on heaks kiidetud, seitsmes on juba kaetud ja lõplik hääletus, nüüd on hääletus alanud et äh, te loete minu mõtetest, aga tundub, et see ei olegi nii keer-, keeruline. hääletus on lõppenud. viiskümmend neli äh, üks, nii et äh, avaldan tunnustust meie sõbrale Grahamile ja hästi. nii et võtke oma hääletuskaardid masinatest välja, muidu unustate need maha ja läheme siis edasi. Läheme edasi oma tööga. ja meil on ette nähtud arutelu, mis puudutab Euroopa Vahemere piirkonna sooduspäritolu reeglite piirkondlikku konventsiooni. ja kui teil on oma klapid peas, siis kuulsite küll. härra Vincent Peillon on kohal ning tema on selle nõukogu ettepaneku kohta koostatud arvamuse autoriks. kallid kolleegid, palun, kui te peate saalist lahkuma, siis tehke seda vaikselt. ma ütlesin niisiis, et me räägime Mm, protseduurist, kus äh, vastutavaks on INTA komisjon ja meie koostame lihtsalt arvamuse. INTAs me teame, et on äh, heakskiitmise ajakava muudetud, raportöör muuhulgas pöördus ka õigustalituse poole arvamuse saamiseks, nii et teatud muudatusi kindlasti viiakse sisse veel. aga arutelu toimub täna ja mis puudutab muudatusettepanekute esitamise tähtaega, siis äh, see selgub hiljem. ja nüüd annan sõna härra Peionile, ma loodan, et kolleegidel on äh, piisavalt viisakust äh, kolleeg Peioni kuulamiseks kui minu väga tagasihoidliku sissejuhatuse kuulamiseks. palun, härra Peion. suur aitäh, härra esimees. nagu te ütlesite, siis oleme me koostanud äh, oma arvamuse Euroopa Vahemere piirkonna sooduspäritolu reeglite piirkondliku konventsiooni kohta. tegemist on tehnilise teemaga, kuid samas on küll tegemist tehnilise teemaga, aga sellel on ka to-, suured olul-, suured tagajärjed nüüd seletuseks, see puudutab päritolureegleid ja akumulatsioonireegleid, see tähendab seda, et me räägime siis neist kriteeriumitest, mille alusel on võimalik kindlaks määrata, kust mõni toode pärit on ja kumulatsiooni puhul me räägime soodusreeglite kumulatsioonist see võimaldab sootus kaubandusreegleid äh, kolme riigi puhul kindlaks määrata. selle konventsiooni sätted äh, äh, siis kohalduvad Euroopa Vahemere piirkonnale, tegemist on ühe edusammuga ning siia jälle kuulub siis Euroopa Liit, Barcelona protsessis osalejad Euroopa vabakaubandustsooni osalejad Island, Fääri saared, Liechtenstein ning samuti stabiliseerumis- ja assotsiatsioonipartnerid ehk siis Lääne-Balkani riigid. konventsiooni eesmärgiks, sest äh, seda teemat eriti ei tunta, tahame me siis sellega ratsionaliseerida olukorda sellepärast, et praegu on äh, meil tohutult erandeid päritolureeglite osas kahepoolsete lepingute alusel ning äh, nüüd oleme me siis koostanud ühe ühtse teksti nende kahepoolsete lepingute alusel. see võimaldab samuti äh, üle vaadata ning mõista paremini seda dokumenti, mille kallal komisjon töötab soo-, meie sooviks on samuti äh, lihtsustada uute partnerite liitumist nagu Ukraina ja loodetavasti ühel heal päeval ka Liibüa. teiseks eesmärgiks on Balkani, Lääne-Balkani riikide kaasamine praegusesse süsteemi siiani on olnud neil diferentseeritud kokkulepped äh, kaubandus äh, soodusreeglite osas ja kolmandaks eesmärgiks on kaubandusvahetuse lihtsustamine liikmesriikide vahel, võttes arvesse, et teatud lõunariikidel on juurdepääs soodusreeglitele, võttes aga arvesse, kuivõrd keerukas süsteem on, siis seda võimalust kasutatakse päris vähe, tihti nad ei kasuta näiteks äh, toolimaksust vabastamise õigust. võttes arvesse teemat ning eesmärke siis ma loodan, et äh, meie seisukoht saab olema positiivne. kõik need eesmärgid on igati kiiduväärsed, sellepärast et äh, sellega on võimalik kaasa aidata Euro Vahemere piirkonna majanduslikule arengule. see on üheks peamiseks eesmärgiks meil ka Euroopa Vahemere poliitika osas. idapoolsed ja lõunapoolsed partnerid on sellist sammu oodanud juba pikka aega ning äh, Araabia revolutsioonidega arvestades, äh, sealse kontekstiga arvestades on tegemist selge märguandega, nii et ma loodan, et Välisasjade Komisjon äh, toetab kiiret konventsiooni vastuvõtmist. tegemist on erilise olukorraga ja seda tuleb meelde tuletada, see konventsioon Äh, niivõrd kasulik, kui ta ka ei ole, ei ole iseenesest piisav selleks, et äh, toimuksid need muutused, mida me soovime ning tuleb veelgi kaugemale minna. see konventsioon äh, saab mõju omada ainult teatud tingimustel ja juhul, kui teatud takistused kõrvaldatakse. sellest lähtuvalt on vajalik, et lõunapoolsed riigid samuti omavahel kaotavad ära erinevad tõkked ning eh, samuti on vaja kaubandusleppeid lõuna-lõuna eh, suunal, te olete kindlasti kursis Magribi riikides ase-, olevate raskustega. samuti tähendab see seda, et allakirjutanud osapooled usaldavad üksteist, teevad koostööd tollivallas ning kohaldavad eh, rahuldavalt olemasolevaid sätteid sellest tulenevalt ja olles lugenud parlamenditeenistuse poolt meile edastatud dokumente ja ka kodanikuühiskonna poolt edastatud oleme me samuti tööd teinud koos äh, tolliametitega ja me oleme näinud, et on tekkinud mure selles osas, kuidas on lahendatud teatud äh, toodete impordi küsimus, mis on ähm, Iisraeli kolooniatest äh, Palestiina aladelt. muidugi mõista tegemist ei ole siin sellega, et me hakkaksime vägagi tõsiseid probleeme siin lahendama aga me siiski pöördusime komisjoni poole ja palusime ülevaatlikku aruannet, mis oleks samuti objekt, objektiivne praegusest tegelikust olukorrast, sellepärast et äh, see mõjutab siiski ka konventsiooni heakskiitmist. ja lõpetuseks äh, tahaksin lühidalt ütelda, et selle kokkuleppe sõlmimine võiks äh, Äh, tulla kasuks, aga sellele peab järgnema kiirelt ka Euroopa Vahemere piirkonna päritolureeglite moderniseerimine, sellepärast et enamus reeglitest on pärit aastast tuhat üheksasada seitsekümmend. see moderniseerimine peaks käima käsikäes äh, Euroopa Liidu äh, kaubanduspoliitika ambitsioonikama arenguga Vahemere suunal ning uus poliitiline taust äh, muudab taolised sammud veelgi vajalikumaks. ning veel, me peame nüüd äh, vastu võtma arvamuse selles äh, teemas ning varsti peame vastu võtma arvamuse ka Euroopa Liidu Vahemere kaubanduspoliitika kohta mis peaks olema kindlasti ambitsioonikam, eh, nii et käesolev eh, konventsioon saaks eh, kasu tuua meie kaubandussuhetele lõunapartneritega. suur aitäh! suur aitäh, härra Peion ja sõna on nüüd, nüüd proua Andrik Jänele. Thank you, Mr President! suur tänu, esimees! rahvapartei fraktsioon on mind nimetanud variraportööriks selles küsimuses ja minu arvates see ühtne konventsioon, mis ühtlustaks kõik kokkulepped äh, päritolureeglite osas Euro-Vahemere piirkonnas, on väga tervitatav. praegu meil on äh, kuuskümmend erinevat äh, kokkulepet, mis tekitavad probleeme eksportijatele ja tollitöötajatele. on palju erinevaid reegleid, mis praegu eksisteerib konventsioon integreeriks kõik äh, päritolu reeglid kõikide partnerite jaoks ja lõppkokkuvõttes oleks meil päritolureeglite ühtne süsteem. et äh, üle saada teatavatest süstemaatilistest äh, koormustest on Euroopa Liit Äh, tulnud välja sooduspäritolu reeglite piirkondliku konventsiooniga. me peaksime edendama integratsiooniprotsessi Euro-Vahemere piirkonnas, eriti arvestades seda, millised ajaloolised muutused seal piirkonnas aset leiavad. tõhusaks äh, vahendiks saab siinkohal olla eesmärk äh, pidada silmas seda, et me soovime vabakaubanduspiirkonda seal. Te teate, et äh, üheksandal detsembril kaks tuhat üheksa Euroopa Liidu kaubandusministrid juba toetasid seda konventsiooni ja nüüd peab ka Euroopa Parlament andma omapoolse heakskiidu. tahaksin mainida ka ühte punkti, mis äh, tõstatati äh, aruteludes äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis eile. proua Maria Helene Kopa, kes on Intas äh, raportöör, informeeris meid ja Mendes Divaio, kes on samuti äh, sotsiaaldemokraat, on võtnud ühendust äh, Euroopa Parlamendi õigustalitusega selles osas, kuidas kohelda Iisraeli läänekalda asundustest pärit äh, tooteid. Euroopa Liidul on olemas juba kokkulepe Iisraeliga, mis äh, tegeleb selle küsimusega, kokkulepe allkirjastati kahe tuhande neljandal aastal ja seal sätestatakse, et äh, tollidokumendid kannavad selle linna, küla või piirkonna nime, kus äh, on tootmine aset leidnud ja et need piirkonnad, äh, mis on liidetud Iisraeliga pärast tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendat aastat, ei ole sooduspäritolureeglite alla langevad. ja vastavalt tuleb rakendada ka tariifseid ja mittetariifseid soodustusi. ma loodan, et õigustalituse arvamuse saamine ei kesta liiga kaua ning et ei takistata selle konventsiooni jõustumist Euroopa Parlamendis. selle konventsiooni praktiline jõustumine aitab kaasa nii kaubanduslikele kui ka poliitilistele suhetele. lõpetuseks äh, ma olen äh, selle konventsiooni rakendamise poolt, sellepärast et niimoodi me saame luua praktiliselt vahekaubanduspiirkonna, vabandust, vabakaubanduspiirkonna Vahemere piirkonnas. suur tänu, proua Andrikeene, proua Koppa. suur tänu. nagu raportöör ütles, siis Euroopa sooduspäritolureeglite konventsioon peaks asendama terve rea protokolle, nii et reeglid oleksid selgemad ja paindlikumad. seda on kindlasti vaja, sest iga kord, kui tuleb parandada ühte protokolli kahe osapoole vahel, siis see mõjutab kokku teist, tei-, kõiki teisi leppeid nagu raportöör seda ütles, kõik riigid, kes on praegu ülemineku olukorras ja kes viivad läbi reforme, saavad sellest konventsioonist kasu. nagu proua Andrek Jeene ütles, on meil siin võimalus rõhutada, kui vajalikud on reeglid, mis puudutavad toodete päritolu sertifikaadid peavad olema täiesti selged, nii et äh, tolliprotseduurides ei oleks mingisugust segadust. liikmesriikidel on õigus teada, kust on teatud toode pärit. mis puudutab äh, Iisraeli asundusi ja okupeeritud piirkondi, siis see on väga oluline küsimus, sest Palestiina äh, piirkondadest oleme juba INTA komisjonis rääkinud ning asundused on tõeliseks probleemiks. loodaksin, et neid probleeme õnnestub siiski lahendada. Eh, suur tänu ja nüüd on veel eh, sõnasoovijaid. ei, rohkem siiski keegi sõna ei soovi, võib-olla tahab raportöör veel midagi lisada, kui ei, siis on arutelu käesolevaga lõppenud. jah, tahaksin öelda ainult paar sõna nende toodete kohta, mis puudutavad Iisraeli asundusi. see on väga keeruline küsimus ja praegune õigussüsteem lubab neid tooteid identifitseerida, kuid probleemiks on see, et tolliametnikud ei saa materiaalselt äh, neid äh, tooteid identifitseerida. ma arvan, et äh, kui me võtame arvesse selle lihtsustamisprojekti ulatust, siis me peaksime täpsemalt proovime neid asju edasi viia, see probleem peab olema kõigile nähtav ja me peame sellega tegelema. ja me ei tohi siin kindlasti seda probleemi blokeerida. mul on hea meel kõikide sõnavõttude üle ja ma arvan, et me peaksime oma toetust avaldama sellele raportile, sest ka aeg on siin selle teema puhul väga oluline. Bene eh,, grazie eh, a questo punto. ja suur tänu ja nüüd üllataval kombel meil õnnestus äh, kulutada selle teema jaoks vähem aega kui ette nähtud, nii et nüüd katkestame koosoleku ja jätkame kuusteist viisteist, siis tuleb siia härra Mahmud Džibril, kes on Rahvusliku Ülemineku Nõukogu juhatuse esimees Liibüast. kohtume pooleteise tunni pärast, vabandust, kolmveerand tunni pärast alternativen. Bonjour,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 Bene, cari colleghi. Eh... hästi, head kolleegid. ma usun, et oleks hea, kui me ei laseks oma külalisel, kes väga täpselt kohale on tulnud, liigselt oodata. tegemist on tänase viimase päevakorrapunktiga ja meil on suur privileeg vastu võtta siin härra Mahmud Džibrilli, kes on rahvusliku ülemineku nõukogu juhatuse esimees Liibüas. ja meie kohtumine toimub siis koostöös Magribi riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooniga. meie jaoks on tegemist suure auga teid siin vastu võtta ning äh, sooviks on arutada olukorda Liibüas ja teil on muidugi võimalus oma seisukohti avaldada. me sooviksime teada, millised on olnud viimased aset leidnud sündmused. teame, et te külastasite hiljuti Hiinat ja me tahaksime teada, millised on selle külaskäigu tulemused, see on võib-olla kõige huvitavam just meie jaoks, kõige aktuaalsem praegu. ning seejärel me tahaksime teada, millega tegeleb praegu Rahvusliku Ülemineku Nõukogu ja samuti tahaksime me teada, millised on rahvusvahelise üldsuse ootused rahvusvahelise rühma koosoleku äh, eel, mis leiab aset reedel Istanbulis. suur tänu teile siia tulemast ja annan teile kohe ka sõna. Uh, thank you very much, Mr Chairman uh, suur aitäh, lugupeetud esimees, minu jaoks on tegemist uh, suure auga viibida täna pärastlõunal siin ja jagada mõningaid mõtteid uh, välisasjade komisjoniga ligikaudu neli kuud tagasi külastasime esimest korda Euroopa Parlamenti ja toona ma kutsusin teid üles aitamaks meid Liibüas päästa tsiviil- isikute elusid. tuleb ütelda, et praegu ei ole olukord veel lahendust leidnud, tapmismasin endiselt töötab ja jätkab sellega, millega tegi algust viis kuud tagasi. ja meie endiselt avaldame vastupanu ja kaitseme ennast ning rahvusvaheline üldsus endiselt üritab kaitsta tsiviilisikuid Liibüas võimul olev režiim endiselt ei võta kuulata mõistuse keelt ning äh, ei ürita teha lõppu veresaunale ega leida rahumeelset lahendust. sellest tulenevalt poliitilisest vaatepunktist lähtudes peaks rahvusvaheline üldsus oma jõud ühendama ja rääkima ühel häälel ja seisma, püsti tõusma ja vastu astuma sellisele ebaseaduslikule toimimisviisile ja käitumisele, mida harrastab võimul olev režiim sest et meie vabadusvõitlejate vastu on suunatud relvajõud. lisaks sellele on vaja rohkem kooskõlastatust ja toetust kõikide nende poolt, kes toetavad vabadust ja demokraatiat. ma usun, et Araabia revolutsioon on jõudnud ristteele ning need, kes armastavad vabadust ja demokraatiat, peaksid püsti tõusma ning äh, toetama meid ja aval- ja survet avaldama võimudele, nii et äh, Liibüa revolutsioon saaks võitjaks tulla. see ei ole mitte ainult Liibüa rahva huvides, ja see ei tähenda mitte ainult nende agoonia ja vaevade lõppu, vaid see aitab kaasa ka Egiptuse ja Tuneesia revolutsioonide lõplikule võidule pääsule. tegemist oleks äh, võiduga kõikidele demokraatiatele nii äh, Lähis-Idas kui ka üle kogu maailma. kui Liibüa revolutsioon ja Jumala hoidku selle eest äh, läbi kukkuma demokraatliku ühiskonna loomisel, mis põhineks õigusriigil ja konstitutsioonil ja poliitilisel osalusel ning võrdsetel õigustel. samuti äh, võrdsetel õigustel naistele ja meestele ning nende võrdsele osaluse ähm, valitsemises ja kui see peaks läbi kukkuma praegu, siis ma usun, et läheks vaja aastakümneid, enne kui uued demokraatlikud hääled äh, ennast suudaksid kuuldavale, kuuldavaks teha. tegemist ei ole mitte ainult Liibüa küsimusega, vaid äh, terve piirkonna demokraatia küsimusega. tegemist on strateegilise eesmärgiga äh, ning Äh, tegemist on nende äh, toetamisega, kes tahavad vabadust kaitsta. Liibüa on väga rikas riik, kus on palju ressursse, äh, meie nii Liibüas elavad inimesed kui ka eksiilis elavad inimesed on kõrgelt kvalifitseeritud, kuid praegu on meie võimalused valida oma tulevikku ja üles ehitada paremat tulevikku väga väikesed Liibüa inimestel ei ole olnud võimalust äh, valida, millist tulevikku nad soovivad üles ehitada oma laste jaoks. Äh, see tähendaks kvaliteetset haridust, tervishoidu, taristuid, tööhõivet kõikidele kuuele miljonile kolmsada tuhandele elanikule ning see tähendab samuti võrdseid võimalusi kõikidele liibüalastele osaleda poliitilises protsessis ning äh, teha oma hääl kuuldavaks. seega ei ole tegemist mitte ainult Liibüa küsimusega, vaid äh, üldise humaanse küsimusega, ülemaailmse küsimusega, sellepärast et äh, siin on mängus kõik põhimõtted, millesse me usume. Äh, olukord praeguses Liibüas, olgugi et poliitilisi ideid on mitmeid ja üritatakse leida lahendus konfliktile tuleb tunnistada, et siiski äh, alustavad lahendusele on äh, endiselt puudulikud. meil on vaja sellist lahendust, äh, millega liibülased saaksid nõustuda ja selleks on vaja kahte sammast. esmalt on vaja tagada Liibüa rahva legitiimsed soovid ning teiseks on vaja, et Gaddafi peataks oma tapamasina ning et ta võimaldaks humanitaarabile kohale jõuda läbi turvaliste koridoride hävitatud linnadesse ning äh, nende põgenikeni, kes on äh, Tuneesia piiri ääres. kui neid kahte tingimust äh, ei täideta, siis igasugused poliitilised sammud on läbikukkumisele määratud. seetõttu ma tahaksin pöörduda teie komisjoni poole toetada Liibüa rahvast ja aidata meil leida tegelik poliitiline lahendus, teha lõpp veresaunale, teha lõpp Gaddafi režiimi tapamasinale. nii et võidule pääseks mõistus eh, ning äh, et me saaksime Liibüa rahva legitiimseid ootusi täita. rääkides humanitaarabist eh, siinkohal, eh, tuleb kahjuks tunnistada, et olukord eh, iga hetkega läheb aina hullemaks. üle neljasaja viiekümne tuhande liibüalase elavad praegu Tuneesias. Nad on Tripolist põgenenud, nad on põgenenud sõjapiirkondadest, Misratast ja mujalt ning nad elavad nüüd eksiilis Tuneesias, kus neil on puudu äh, kõige, äh, kõige hädavajalikumast nagu äh, majutus, ravimid, toit, nii et neil on puudu kõigest. me, tegemist on riigiga, millel on üle saja neljakümne miljardi külmutatud, saja neljakümne miljardi ulatuses külmutatud varasid välismaal, nii et te näete, et olukord on keeruline. Ramadani aeg läheneb samuti, te teate, et nagu mujalgi islamimaades meie tarbimine tõuseb sel perioodil kaheksa protsendi võrra aga ametnikud ei ole saanud palka viimase kahe kuu jooksul, inimestel ei ole mitte midagi oma perekondadele anda ma kardan, et kui me sellist äh, rahalisest vajadusest, äh, sellele rahalisele vajadusele niivõrd kiirelt kui võimalik äh, lahendust ei leia, siis võib lisanduda Gaddafi režiimi poolt põhjustatud tragöödiale uus tragöödia ja sellisel juhul oleks tegemist meie endi poolt korda saadetud tragöödiaga mis puudutab finantsküsimusi, millel on vaja leida lahendus, ma usun, et rahvusvaheline üldsus peaks arvestama sellega, et igaühe esmaseks prioriteediks peab olema inimelude säilitamine. ei ole mõtet kulutada miljoneid dollareid äh, selleks, et kaitsta tsiviilelanikkonda Gaddafi pommitamise eest, aga samas laseme neil surra nälga või surra seetõttu, et neil ei ole juurdepääsu ravimitele või äh, ravile. meil on äh, liiga palju sadu-sadu juhtumeid, kus inimesed surevad sellepärast, et nad ei saa lihtsalt õigel ajal õigeid ravimeid seetõttu ma usun, et kui me räägime hum-, humaansest, äh, poliitilisest ning äh, sõjalisest aspektist, alles siis me näeme, millist tragöödiat, äh, millises tragöödi-, traagilises olukorras on üle viie kuu juba Liibüa rahvas elanud. seetõttu ma tahaksin taas kord pöörduda teie humaansete, humaanse südametunnistuse ning poliitiliste põhimõtete poole ning äh, ma tahaksin loota, et te toetate meid ja seisate meie kõrval nii kaua, kuni Liibüa rahval avaneb võimalus taas üles ehitada oma riik äh, vastavalt oma legitiimsetele soovidele. nii et äh, taaskord suur aitäh selle eest, et andsite mulle sõna Eh, ning võimaldasite mulle anda ülevaate olukorrast Liibüas, suur aitäh! Grazie, president Džibril eh,. Abbiamo eh... suur aitäh, härra Džibril! Eh, meil on mitmeid sõnavõtte, seitse kolleegi on vähemalt sõna palunud ning eh, võtame nad nüüd kronoloogiliselt ette, muidugi mitte tähtsuse järjekorras. härra Van Orden palun, kolm minutit uh,. Chairman, thank you very much and a, a great welcome to uh, Mr Jib-. suur aitäh! tere tulemast teile, härra Žibril! kas te saaksite meile natukene rohkem rääkida rahvuslikust üleminekunõukogust, kellest see koosneb ja kuivõrd esinduslik see on? kas teil on äh, suhteid äh, teiste liibüalastega, kes on olnud eksiilis juba aastaid, kas on mingisugune ühtne opositsioon? kas te võiksite sellest natukene rääkida? teisipäeval öeldi, et Gaddafi saadikud on olnud äh, kontaktis mõningate NATO riikidega ning et Gaddafi olevat valmis võimult äh, lahkuma, kuivõrd usutavaks te peate neid äh, jutte. praegu ainult kolm Araabia riiki osalevad NATO operatsioonides. kas teie või Rahvusliku Üleminekunõukogu äh, liikmed äh, saaksid äh, julgustada Araabia liiga liikmeid äh, julgemalt äh, osalema Liibüa operatsioonides ja mis oleks äh, teie sõnum äh, Saksamaa ja Poola valitsustele näiteks, kellel on piisavalt äh, sõjalisi vahendeid, kes on NATO liikmed, aga ei anna oma panust? ja mida oleks võimalik teha selleks, et innustada Gaddafi armeest äh, inimesi deserteeruma, kas neile võiks äh, pakkuda teatavat amnestiat ja kuidas teie sellesse suhtute, tänan? Grazie, onorevole Van Orden, addirittura economizzato. tänan. härra Van Orden, te lausa säästsite ühe minuti proua Tessanes, palun suur aitäh, härra esimees, me kõik äh, tunneme suurt headmeelt selle üle, et täna siin saate viibida ja muidugi mõistame, kuulsime teie üleskutset toetusele ja ühtsusele nii Euroopas kui ka rahvusvahelise üldsuse seas toetamaks Liibüa revolutsiooni. muidugi mõistame, soovime, et tegemist oleks eduka revolutsioonina, ka see on oluline kõikidele demokraatidele nii Liibüas, Euroopas kui kogu maailmas. ja sellest äh, lähtudes tuleb ütelda, et äh, meie soovid on samad kui teil. mul on kaks küsimust. Prantsuse diplomaatia eile andis teada, tundub mulle, et äh, poliitiline lahendus hakkab äh, kuju võtma. ma tahaksin küsida teilt, mis te sellest arvate, ma tean, millised on teie nõudmised läbirääkimiste alustamiseks ja ma mõistan neid, aga ma tahaksin teilt küsida äh, kas te arvate, et on teatud mänguruumi ja milline see oleks? ja minu teine küsimus puudutab ühte teist teemat. tegemist on ACMiga, Magribi al-Qaeda äh, liikumisega ja me oleme kuulnud räägitavalt sellest, et ACMi äh, olevat saanud äh, teatud raskerelvastust Gaddafi armeelt, nagu näiteks äh, raketid ning AGMI võiks soovida kas teistest destabiliseerida või ära kasutada destabiliseerimist selles piirkonnas, nii et ma tahaksin teada, mis teie sellest arvate. suur tänu ja proua Brandner, kolm minutit. tänan, esimees tere tulemast äh, härra Žibrillile. minu esimene küsimus on seotud sellega, mida ütles äh, proua de Sarnes. mis puudutab äh, relvarahu, siis teie tingimuseks on see, et Gaddafi lahkub, aga milline on mänguruum? milliseid võimalusi te näete, te ise ütlesite, et majandusküsimused muutuvad järjest kiireloomulisemaks ja Ramadan on tulemas äh, kas siis äh, ka jätkub äh, pommitamine või? niisiis. milline on realistlik poliitiline protsess ja kas relvarahu osas äh, te paluksite ka Euroopa Liidu poolset panust relvarahu jälgimisel? loomulikult ÜRO egiidi all, aga kas Euroopa Liit peaks mängima teatavat rolli või ainult osad äh, liikmesriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, millised oleksid tingimused, kuidas Euroopa Liit saaks äh, aidata? Te rääkisite üleminekust äh, demokraatiale ja siinkohal mõtlete te ka konstitutsioonilisi dokumente, kui kaugel te olete nendega rahvuslikus üleminekunõukogus, kas te olete jõudnud juba kokkuleppele teatava tuleviku konstitutsiooni osas, milline on seis sellega seoses? tänan, proua Brandner ja et me saaksime tõesti ka täpsed vastused, annan vahepeal sõna härra Tšibrilile ja siis jätkame küsimustega. tahaksin alustada esimese küsimusega, mis puudutas Rahvusliku Ülemineku Nõukogu koosseisu. kui seitsmeteistkümnendal veebruaril algas revolutsioon, siis esimese kümne päeva jooksul loodi Rahvusliku Ülemineku Nõukogu ja seal oli nüüd kaheksa liiget. paari nädala jooksul kasvas liikmete arv kolmekümne ühele. praegu meil on nelikümmend üheksa liiget, kes esindavad kogu Liibüat, välja arvatud neli linna me saatsime omad kutsed laiali, aga kohalikud äh, omavalitsused ei ole veel kedagi saatnud. Nad ei ole suutnud otsustada, kes peaks neid esindama rahvuslikus üleminekunõukogus. meil on nelikümmend üheksa liiget muidu, kes esindavad Liibüa ühiskonna kogu läbilõiget rahvusliku ülemineku nõukogu alustas äh, teekaardi koostamise ja esitlemisega. me tutvustasime seda Dohas, skitseerisime demokraatliku äh, õigusriigi, kus äh, kõigil oleksid võrdsed võimalused osaleda, mingit poliitiliste jõudude välistamist teekaart äh, oli kolm kuni neli lehekülge pikk ja sellest jõudis info ajakirjandusse ja rahvusvahelisse üldsusesse. kasutasime ka elektroonilist meediat. täna me lisasime juurde veel dokumendi, mis räägib stabiliseerimisprotsessist pärast režiimi äh, langemist, me räägime rahvuslikust leppimisest, haavade ravimisest, võimekuse ülesehitamisest, institutsioonide taastamisest, õigusriigist, valitsemisstruktuurist. see põhjalik äh, dokument äh, tuleb esitlusele Istanbuli kohtumisel äh, pärast homset päeva nii et meie sõbrad saaksid aru, kuhu me liigume või kuhu me plaanime liikuda. teine küsimus, et kas Gaddafi on valmis võimult lahkuma? kui aus olla, siis ma usun seda alles siis, kui ma seda ise näen. kui selline stsenaarium tõesti tekib, siis me toetame seda rahvusliku ülemineku nõukogus täielikult, me säästame niimoodi liibüalaste elusid, me lühendame leppimisperioodi ja siis me saame alustada Liibüa ülesehitamist. rohkem Araabia maailma kaasatust kampaanias. nagu te teate, siis kontaktgrupis on kuus Araabia riiki kaks nendest äh, on aktiivsed äh, tsiviilelanike kaitse all Katar ja Araabia Ühendemiraadid. tahaksin äh, väliskomisjoni austatud liikmetele meenutada, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon tuhat üheksasada seitsekümmend kolm võeti vastu, kuna Araabia liiga kutsus äh, üles äh, julgeolekunõukogu seda resolutsiooni vastu võtma ja kehtestama lennukeelutsooni Liibüa kohal, nii et äh, Araabia maailma panus erineb riigiti paar-kolm riiki ei näita üles äh, mingit äh, aktiivset äh, rolli, aga enamik Araabia riike toetab Liibüat. mis puudutab Saksamaad ja Poolat, siis tegemist on suveräänsete riikidega, iga riik otsustab ise lähtuvalt oma rahvuslikest huvidest äh, kuidas tegutseda, ma olin kümme päeva tagasi Saksamaal ja Saksamaa välisministrilt äh, küsiti, et kas te kahetsete, et ei toetanud Julgeolekunõukogus resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm ja ta ütles ei. ta ütles, et resolutsiooni mittetoetamine ei tähenda, et me oleme neutraalsed, nii et iga riik äh, valib äh, endale õige viisi, kuidas toetada liibüalasi, nii et äh, abivorm on iga riigi enda otsustada. mis puudutab Gaddafi sõjaväest deserteerumist, siis see on väga oluline me oleme saatnud äh, avalikke sõnumeid, äh, öeldes, et uus Liibüa on äh, andestav Liibüa. nii et meie põhieesmärgiks on riigi ülesehitamine. teisiti koheldakse neid, kelle käed on tõesti verised, kes on korruptandid ja kes on olnud äh, kaasatud äh, piinamistesse. muidu võtab Liibüa avasüli vastu kõik oma pojad ja tütred, et äh, uuesti üles ehitada Liibüa liibüalaste kätega me soovime saada õigusriigiks. ja kohus peab otsustama, kes on osalenud piinamistes, kes mitte. vähemalt nii me näeme seda asja Rahvusliku Ülemineku Nõukogus mis puudutab Prantsusmaa välisministeeriumi avaldust, et äh, poliitilist lahendust ollakse saavutamas, siis ma tahaksin öelda, et äh, kontaktgrupis ringleb väga palju erinevaid ideid ja ma loodan, et need äh, moodustavad ühe rahvusvahelise algatuse niimoodi, et rahvusvaheline üldsus äh, oleks äh, ühehäälne, et oleks üks perspektiiv, kuidas see inimlik tragöödia Liibüas lõpetada. varasemad algatused, äh, ükskõik kas aafriklaste poolt või teiste poolt, olid lühiajalised, sellepärast et äh, alati olid võrrandist mõned näitajad puudu aga ma loodan äh, tõesti, et äh, Istanbulis äh, tullakse välja ühe poliitilise algatusega, mis esindab rahvusvahelist üldsust. ja seal peab olema sees kaks resolutsiooni põhielementi ehk siis relvarahu ja liibüalaste vaba võimalus äh, valida oma juhid, siis äh, liibüalased äh, loomulikult selles raamistikus oleksid valmis läbirääkimisteks. mis puudutab teateid Al-Qaeda ja Magrebi kohta, siis osad relvad, mis on tulnud Liibüasse Alžeeriast Need äh, olid pärit äh, tegelikult äh, Gaddafi relvaladudest ja Gaddafi lihtsalt üritaski selliseid manöövreid tehes näidata, et kui tema režiim kukub, siis Al-Qaeda võtab seal Magrebi piirkonnas võimu üle ja niimoodi üritatakse hirmutada läänt Al-Qaedaga enamik äh, eurooplastest said äh, kohe aru, et tegemist on äh, vale infoga, kõik said aru, et neid relvi smugeldasid Gaddafi käsilased, edendamaks terrorismi teatud piirkondades, nii et rahvusvaheline üldsus peaks igal juhul seisma vastu sellisele vastutustundetule käitumisele relvarahu on meie arvates eeltingimuseks, aga kuidas seda nüüd äh, kontrollida? klassikaline relvarahu tavaliselt äh, jõustatakse pärast kahe sõjaväe vahelist konflikti, aga antud juhul on tegemist äh, Gaddafi sõjamasina rünnakutega Liibüa tsiviilisikute vastu. Te ju mäletate, et äh, kõik algas rahumeelsete demonstratsioonidega Benghazi ja teiste idapoolsete linnade tänavatel. Gaddafi režiim otsustas äh, kasutada vägivalda ja kasutada elavat laskemoona, et äh, tappa noori, kes demonstreerisid. aga vägivald äh, ja relvade haaramine ei olnud sugugi meie valik. kui äh, meie saaksime valida, siis me alustaksime kohe relvastatud võitluse asemel rahumeelsete demonstratsioonidega ja kui me relvarahu all mõtleme seda, et äh, lõpetatakse NATO õhurünnakud, siis ÜRO ja NATO riigid äh, peavad otsustama, kas resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm tingimused on äh, saavutatud või mitte aga meie liibüalaste jaoks on olulised rahumeelsed demonstratsioonid. me võitleme enda kaitseks, me ei ole agressioonijõuks ja meil on äh, täiesti legitiimsed nõudmised, mis tuleb täita, ükskõik äh, kui palju äh, inimesi hukkub, me jätkume, jätkame oma võitlusega, saamaks äh, vabademokraatlikud Liibüat. mis puudutab linnu, mis on Gaddafi piiramisrõngas või Gaddafi poolt okupeeritud, nendele linnadele tuleb äh, pakkuda igakülgset humanitaarabi, aga samas äh, on oluline et algaks läbirääkimiste protsess, äh, mis peaks äh, eeldama Gaddafi äh, perekonna lahkumist võimult, sest nad on kaotanud igasuguse legitiimsuse, mis neil väegi on olnud. Euroopa Liit relvarahu valvajana see oleks äh, küsimus, mida saab otsustada läbirääkimiste käigus, aga me ise eelistaksime laiemat rahvusvahelist üldsust, siis see oleks äh, vastuvõetav erinevatele osapooltele. ÜRO oleks äh, parem kui see, et ainult üks organisatsioon oleks esindatud ja Euroopa Liit loomulikult oleks parem variant kui ainult üks Euroopa riik, see on meie loogika. jah, ma arvan, et olen nüüd vastanud küsimustele. suur tänu. panen nüüd härra äh, Adži Georgiou. suur tänu tahaksin kõigepealt äh, öelda tere tulemast härra Džibrillile. tahaksin talle öelda, et ma kuulasin tähelepanelikult seda, mida ta meile ütles ja ka mida ta küsimustele vastuseks ütles. võib-olla ei ole lõplikku lahendust veel välja pakkuda, kuid igal juhul tundub et on olemas teatav üksmeel, meie oleme siin avatud arutelu jaoks, nii et ma tahaksin kolm mõtet siin välja tuua. sõjaliste operatsioonide läbiviijad Liibüas, kas neil on võimalusse sisse viia demokraatlik režiim, mida liibüalased ootavad. minul on mulje, et need riigid, kes äh, sekkuvad Liibüas, mm, mul ei ole tunnet, nagu nad äh, toimiksid demokraatia nimel kui nad toimiksid demokraatia nimel, siis oleksid nad viivitamatult sekkunud, nad ei oleks oodanud mässuliste ülestõusu Liibüas aga läks niimoodi, et kuni ülestõusuni toetasid nad hoopis Gaddafit. neil oli kokkulepe inglastega, et vabastada Inglismaal vangis olevad atentaadi korraldajad. seega on küsimus, kuidas demokraatiat sisse viia ja kuidas Gaddafit lahkuma sundida. samal ajal aga peaksite võib-olla esitama küsimuse, praeguse huvi suhtes, mida näidatakse üles Liibüa demokraatia suhtes, võib-olla kui meil on õigus sekkuda tõepoolest, kuid me peame sekkuma selleks, et saavutada soovitud eesmärki mida me aga näeme Liibüas, me näeme, kuidas iga päev hukkub üha rohkem inimesi, veresaun jätkub. ja meil on siin uus sõjaline sekkumine pärast Iraaki ja Afganistani. saatkem siis selge sõnum, et te soovite teistsugust sekkumist. härra Kovatšek, palun. suur tänu härra Žibril, et te täna siin olete meie hulgas ja suur tänu ka ülevaate eest. Te ütlesite, et enamik Araabia riike toetavad liibüalaste nõudmisi. tahaksin jagada te, tahaksime paluda teil jagada meiega viimaseid äh, Araabia liiga ja Aafrika Liidu seisukohti kas neil on konstruktiivseid panuseid Liibüa kriisi lahendamisse? ja ka kui ülemineku ja kas üleminekunõukogul on Gaddafi režiimi esindajatega kontakte, sest äh, revolutsiooni alguses me nägime, et paljud režiimi poolel olevad sõdurid tulid mässade poolele üle kas nüüd juhtub samamoodi, kas vahetatakse samamoodi pooli, sest meil ei ole viimaste kuude kohta mingisugust informatsiooni. ning lisaks härra Van Ordeni küsimusele tahaksin küsida, kas üleminekunõukogul on kontakte liibüalastega välismaal ja milline on endise Liibüa monarhi poja poliitiline roll Liibüa demokraatlikumaks muutmises. ning äh, bulgaarlasena pean teilt ka küsima, kas te äh, ootate rohkem informatsiooni Bulgaaria meditsiiniõdede juhtumi kohta Liibüas. kui neid äh, meditsiiniõdesid süüdistati äh, sadade Liibüa laste nakatamises, tegemist oli tollal suure poliitilise probleemiga mitte Liibüa ja Bulgaaria jaoks ainult, vaid kogu Euroopa Liidu jaoks. võib-olla saab äh, Liibüa nüüd anda selle kohta uut informatsiooni. võib-olla te saate ähm, meid valgustada selle sündmuse tausta suhtes. suur tänu, härra Kovatšev. nüüd härra Tannak, palun. suur tänu, härra esimees ja äh, konservatiivide fraktsiooni nimel tervitan härra Džibrilli ja tänan teid teie julguse eest äh, ja noorte liibüalaste julguse eest, kes püüavad äh, Gaddafit troonilt tõugata. küsimus, miks Alžeeria aitab Gaddafit lubades relvatransporti läbi nende territooriumi, sest tundub, et tegemist on ainukese Araabia riigiga, mis aitab aktiivselt Gaddafit. Ähm, mis puudutab Al-Qaidast, kas te arvate, et rahvusvahelise üldsuse rahvusvahelise kriminaalkohtu hukkamõistu, kas te arvate, et see on olukorda aidanud? kes evakueerib palgasõdurid? kas Prantsusmaa on saanud toimetada relvi mässumeelsetele ja millised saavad olema teie suhted Aafrika Liiduga? suur tänu, härra Tänak. palun nüüd nüüd härra Džibrillil vastata nendele küsimustele. ja palun äh, tal üheksa minutiga piirduda. see on lihtsalt seesama aeg, mis ma andsin küsimuste esitamiseks. selge, püüan teha lühidalt, ütleb härra Džibrill nende riikide osas, kes sek-, lahkusid Liibüast tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmanda aasta resolutsiooni rakendamiseks. keegi ei öelnud, et nad tulid sinna demokraatia pärast. Nad tulid sinna vastavalt revolutsioonile selleks, et päästa tsiviilisikute elusid, sest üle kuu aja tapeti inimesi ning alles üheksateistkümnendal eh, märtsil ehk kuu aega ja kaks päeva hiljem eh, sekkusid välisriigid Liibüasse. nii et eh, keegi ei ole öelnud, et nad sekkusid selleks, et päästa demokraatiat. see lihtsalt sellepärast, et demokraatia peaks tekkima seestpoolt, demokraatiat ei saa importida. kui demokraatia äh, ei ole inimeste mõtetes ja kultuuris, siis on see nende jaoks võõras fenomen. kui meil ei ole endal seda, mis on vaja demokraat olla, siis meil ei saa olla ka demokraatiat, seega olen teiega nõus, et see sekkumine ei ole demokraatia eest, keegi ei väidagi, et see nii oleks kuid ma väidan ka, et kahe tuhande teisest aastast peale on olemas rahvusvaheline humanitaarabi seadus, nii et äh, rahvusvaheline üldsus ei saa kõrvalt pealt vaadata, kuidas genotsiide läbi viiakse. tegemist on uue maailmaga, kus kõik on omavahel ühendatud äh, läbi interneti ning me peame toimima vastavalt sellele, mis me näeme toimuvat meie silme ees. mina väidan, et isegi need riigid, kes ei osale sõjalises plaanis selles kampaanias, äh, toimivad äh, teistes valdkondades igal juhul on tegemist tragöödiaga, mis tuleb lõpetada kiiremas korras. Araabia Liiga ja Aafrika Liit Aafrika Liit esitles küll teede, ka teede, teekaarti, jõudmaks poliitilise lahenduseni, kuid ei kutsutud üles mingisuguste konkreetsete eesmärkide saavutamisele nad äh, kutsusid äh, üles äh, režiimi reformima. sellepärast seda me ka isegi ei arutanud. mis puudutab deserteerumist, siis seda juhtub iga päev. näiteks eile saabusid mõned inimesed Tuneesiasse, osad neist olid sõjaväelased, osad äh, praeguse valitsuse ametnikud, kuid mõned neist olid korraldatud režiimi poolt, sest nad tahavad opositsiooni ridadesse imbuda ning väidavad, et tegemist on deserteerijatega lihtsalt sellepärast, et teada saada, mis toimub teisel pool. kas äh, kuninga pojapojal on mingisugust poliitilist võimu, ei, keegi ei ole teda poliitilisest protsessist kõrvale tõimunud, tõrjunud. ja mis puudutab Bulgaaria meditsiiniõdesid, siis kui me rajame õigusriigi pärast seda revolutsiooni, siis igasugune õigusrikkumine või ebaõiglus, mida on üles näidatud kellegi suhtes, siis äh, nendel isikutel on õigus uuesti seda juhtumit äh, hakata käsitlema. praegu on see juhtum lihtsalt kõrvale lükatud, kuid õigel ajal tuleb kindlasti kõike uuesti taas uurima hakata. miks Alžeeria Gaddafit aitab? loodan, et Alžeeria vennad ja Alžeeria valitsus, sest ma teen nende kahe vahel vahet, kuulavad mõistuse häält. Nad peaksid arvestama ainult ühe asjaga, et ajalugu kirjutavad inimesed, mitte valitsejad. me toetame Alžeeria revolutsiooni. me toetasime Alžeeria revolutsiooni viiekümnendatel aastatel ja me aitasime neid igati ja osalesime samuti nende revolutsioonis. paljud liibüalased hukkusid tollal Alžeerias. ma arvan, et me ei ole ära teeninud sellist vastust, nagu nad meile annavad. ma loodan, et seega nad võtavad kuulda mõistuse häält neil on kindlasti omad põhjused niimoodi toimumiseks, berberi struktuurid lõuna pool on võib-olla hirmul revolutsiooni levimise ees ja Maroko poolel leiavad aset arukad reformid selleks, et vältida revolutsiooni levikut. Tuneesias, Egiptuses leidis revolutsioon juba aset ja Liibüas on see praegu toimumas, nii et Alžeeria on ainuke riik, mis on kõrvale jäänud. võib-olla Liibüa suudab seega nakatada ka teisi riike. rahvusvahelise kriminaalkohtu otsus, kas see suudab Gaddafit nurka ajada, ma ei oska siin vastata, kuid nelja kuu jooksul oli tal enne veel võimalus oma otsus langetada. isegi nüüd pärast seda kohtuotsust on tal võimalus lõpetada verevalamine ja säilitada oma rahva elusid, kuid see on Gaddafi otsus, mitte kellegi teise otsus. tal on võimalus verevalamine koheselt lõpetada. kes finantseerib Aafrika Liidu pärast Gaddafit? ma arvan, et see kuuekümne kolmandal aastal äh, rajatud organisatsioon mis äh, rajati enne Gaddafi võimule tulemist, suutis väga hästi ennast ära majandada. nii et ma ei usu, et kui organisatsiooni finantseerimine sõltub ainult ühest inimesest, siis äh, see organisatsioon saaks jätkata, ma arvan, et sellisel juhul see organisatsioon on tõelise probleemi ees suur tänu, härra Džibril. Te äh, hoidsite isegi kaks äh, minutit kokku. palun nüüd, härra Lösing. proua Lösing, suur tänu. nüüd äh, esitati palju küsimusi ülemineku aja kohta ja ma tahaksin küsida pikema perspektiivi kohta eriti just, mis puudutab majanduspoliitikat. härra Žibril äh, praeguseni on müüdud äh, Liibüa naftat äh, EBSA neli süsteemi järgi, kas te plaanite seda muuta ja teie kontrolli all olevatest piirkondadest äh, on ju naftat juba ka müüdud, kas te plaanite naftasektorit privatiseerida ja seoses Aafrika Liiduga tahan küsida ka üht-teist. Liibüa on mänginud olulist rolli Aafrika finantstaristu ülesehitamisel, Aafrika Keskpank, äh, Aafrika Valuutafond ja nii edasi kas te soovite selle rolli säilitada ja kuidas te näete rolli tulevikus ja siis üks isiklik küsimus, kas teie pärast äh, konflikti lõppemist äh, sooviksite saada Liibüa valitsuse liikmeks? tänan, proua Lösing ja nüüd härra Tahv, kolm, kolm minutit, palun ähm.. <clears throat> Mr um, um, Gibril, it's um... härra Gibril, ma pean ütlema, optimistic uh.... et te ei kõla eriti optimistlikult, kui te räägite. kokkulepitust ja ma arvan, et see väärib meie tähelepanu, aga ma usun, et aga nüüd päris ausalt öeldes, milliseid tulevasi sõjalisi samme te arvate tuleks astuda selleks, et Gaddafi režiim kukutada? kas rohkem rohkem või teistmoodi oleks vaja tegutseda, mida te ootate NATO-lt? ja võib-olla üks äh, spetsiifilisem, lihtsam küsimus. see puudutab rahastusvaheteid äh, ning äh, Rahvusliku Üleminekunõukogu finantseerimist. kas teil on juba juurdepääs rahvusvahelisele äh, rahastusele, mis külmutati Gaddafi pere jaoks. suur aitäh, härra Tahv! Äh, proua Flootre, palun, kolm minutit. Oui, bonjour, je voudrais vous poser euh, deux questions. jah, aitäh, ma tahaksin esitada kaks küsimust, mis võib-olla ei ole väga meeldivad, esimene neist puudutab inimõiguste rikkumisi, mida on lausa hiljuti täheldatud, tegemist ei ole esimese korraga ja tegemist oli Human Rights Watchi äh, ka nimelt Äh, puudutas see ülestõusnute kohtlemist, ma tahaksin teada, kuidas te reageerite nendele faktidele ja neile raportitele, kas te leiate, et tegemist on lihtsalt äh, kõrvalmõjudega konflikti puhul või siis te kannate enda kui võimude vastutust, sest et te võitlete vabaduse ja demokraatia eest, kas te olete loonud teatud mehhanisme, kas te tunnete ennast vastutavana äh, nende faktide osas, mis on leidnud ka dokumenteerimist. teiseks pean ütlema, et äh, olin väga üllatunud, kui nägin, kuivõrd kiiresti te sõlmisite Itaaliaga kokkuleppe rändeküsimustes. ma oleks pigem eeldanud, et te ootate et te pöördute Euroopa riikide poole ja palute, et Euroopas aidatakse miljonit inimest, kes on Liibüast põgenenud Äh, näiteks Egiptusesse, Nigeeriasse, Tuneesiasse. kui te sellele kokkuleppele alla kirjutasite, siis tõenäoliselt te leidsite, et äh, vabastatud territooriumi, kus te olete võimul, äh, saab tagasi saada välja rännatud, rännanud inimesed ja et olete suutelised nende õigusi seal tagama kuidas te äh, nüüd äh, toime tulete selle vastutusega, olles sõlminud äh, leppe Itaaliaga? suur aitäh, proua Flotre ja nüüd jätame kuni kohtumise lõpuni sõna härra Tšibrillile. jah, aitäh, mis puudutab naftasektori ja ettevõtete privatiseerimist siis selle üle peab otsustama Liibüa rahvas, mitte mina. palun äh, pidage meeles, et tegemist on ülemineku nõukoguga. me ei saa otsuseid langetada tulevase valitsuse nimel. me ei saa langetada otsuseid äh, selles osas, mis puudutab tulevasi Liibüa valikuid, millist majandust tahetakse, mis suunas arengut, areng peaks aset leidma. selle üle peab otsustama Liibüa rahvas. meie oleme ainult üleminekunõukogu ning seetõttu strateegilistes küsimustes me ei saa midagi teha Liibe roll Aafrika kontekstis, ma usun, et oli ja on edasi, sest tegemist on ju geograafia küsimusega me ei saa unustada, et Liibüa on äh, väravaks Aafrika ning äh, Euroopa vahel, tegemist on strateegilise kohaga ning äh, Liibüa seetõttu mängib väga olulist rolli siin. küsimus selle kohta, kas ma ka pärast konflikti lõppu jätkan ametlikult, äh, ametlikku tegutsemist, ma ütleksin ei, ma lubasin, et ma seda ei tee ja ma oma lubadusest ka kinni pean. mis puudutab äh, sõjalisi vajadusi, tegemaks äh, lõpu praegusele olukorrale, siis pean ütlema, et ma ei ole nii pessimistlik. niikaua, kui Liibüa rahvas tahab võidelda oma legitiimsete nõuete eest, siis ma usun, et ta suudab ka saavutada seda, mida ta tahab, ma arvan, et tegemist on aja küsimusega, kas seda on võimalik saavutada läbi sõjalise vastuseisu või läbi poliitiliste vahendite, kaua see aega võtab. sellel ei ole tähtsust, tähtis on see, et rahvas on oma valiku teinud ning mingit tagasiteed minevikku ei ole ning äh, nad saavutavad, mida tahavad Liibüas. mida me ootame NATO-lt? ma pigem räägiksin siin rahvusvahelisest üldsusest, sellepärast et äh, selle kampaaniaga on seotud ka teisi äh, rahvusi, muidugi NATO on juhtivaks, aga ka teised rahvused osalevad tsiviilisikute kaitses. mida me neilt ootame? kui jätkatakse tsiviilelanike tapmist, siis tuleb endiselt jätkata ÜRO resolutsiooni täitmisega, me ei taha, et keegi meie sõda meie eest võitleks. me tahame, et inimesed üle kogu maailma äh, mõistaksid ja tunnustaksid meie legitiimseid soove ning aitaksid meil seda, neid soove ka täita majanduslikult, poliitiliselt äh, ja seda ja meid igati toetades. NATO aga täidab seda rolli, mis talle on antud ÜRO resolutsiooniga. meie teeme kohapeal juba poliitilises aspektis kõike seda, mida me saame teha ja muidugi me ei kõhkle kasutamast kõiki käes meile olevaid vahendeid, saavutamaks oma eesmärke. mis puudutab äh, Rahvusliku Ülemniku Nõukogu rahastamist, siis mingit rahastamist ei ole, Ülemniku Nõukogu Äh, finantsolukord on väga kriitiline. sest Liibüa pangad, pankade puhul me oleme näinud, et äh, üle kolmesaja tuhande Liibüa dinaari kulutati äh, kiirelt, ametnikud ei ole palku saanud viimase kahe kuu jooksul ning ravimitest on tõsine puudus me eeldame, et viissada miljonit dollarit oleks vaja kas või selleks, et tagada ravimitega varustatus järgneva kuue kuu jooksul. meil on puudu toiduainetest ning see kindlasti saab olema eriti terav Ramadani ajal, kus tarbimine kasvab, meil on vaja samuti riideid ja kõike seda, mida eluks vaja on pooleteist kuupäevast äh, tehakse koolikeele lahti ja meil ei ole lihtsalt piisavalt äh, rahalisi vahendeid, et poolteist miljonit õpilast vastu võtta äsja vabastatud aladel. seetõttu ma tõesti loodaksin väga, et oleks teisi vahendeid äh, üleminekunõukogu finantseerimiseks, meil on kokkuleppeid diasporaga ja ärimeestega, aga tuleb ütelda, et meil on raha otsa saamas, sellepärast et Liibüa raha on külmutatud rahvusvahelistes pankades Euroopas, Ameerika Ühendriikides ning Aasias ja meil ei ole juurdepääsu neile vahenditele. nii et me ei saa lihtsalt katta igapäevaseid vajadusi. inimõiguste rikkumise kohta ja nende mõningate vahejuhtumite kohta millest räägiti, need leidsid aset revolutsiooni esimestel päevadel, need tõesti toimusid, käimas on uurimine ja üritatakse välja selgitada, kes selle eest vastutav on ning ma võin teile üle kinnitada, et kes ka ei vastutaks selle eest, viiakse kohtusse. me, kui me tahame inimõigusi tagada ja demokraatia nõuda, siis me peame ausalt käituma ka endi suhtes. nüüd Itaaliaga sõlmitud kokkuleppe kohta, kas te olete tutvunud selle dokumendiga? ma küsin teilt, kas te olete sellega tutvunud? Helen Flotre saalist vastab jah yeah,. ei, ta vastab, et äh, ta sooviks sellega tutvuda. Äh, jah, tegemist ei olnud kokkuleppega, vaid vastastikuse mõistmise leppega, siin ei olnud üldse juttu ebaseaduslikust rändest, vaid me rääkisime äh, rahvusvahelisest õigusest ja inimõiguste põhimõttest Äh, seoses illegaalse immigratsiooniga. tegemist oli äh, mõistmise kokkuleppega. ei, meil ei ole mingit õigust üleminekunõukoguna mingitele kokkulepetele alla kirjutada, tegemist oli vastastikuse mõistmisega. see oli lihtsalt selgituseks. Bene äh,, grazie. hästi, aitäh äh, juhatuse esimehele Tšibrillile kohtumine oli tõesti äärmiselt huvitav ja kasulik. ja ma olen kindel, et meil avaneb veel võimalus kohtuda juba siis, kui teie riik on täielikult rahumeelne ning pühendunud demokraatiale, mida me kõigest hingest soovime. sellega on eh, koosolek lõppenud ja jätkame tööga kolmekümne esimesel augustil ja tahaksin soovida kõikidele, kes veel siin viibivad, meeldivat puhkust, samuti tahaksin soovida seda meie personalile, äh, mille kombitsad on kõikvõimsad, suur tänu teile! <laughs>